liikmetelt surmanuhtlusele moratooriumi kehtestamise eest. eile leidsid aset presidendivalimised Ukrainas. meie kolleegid vaatlevad neid valimisi, nad olid eile kohal. meil ei ole veel ametlikku teavet valimiste kulgemise kohta, valimistel osalenud kolleegid ei ole edastanud meile seda teavet, aga me ootame seda infot igal hetkel ja me loodame, et teine valimiste voor saab toimuma ka nii nagu esimene ja teine valimiste voor toimub veebruari alguses. esimesel jaanuaril võttis Hispaania üle Euroopa Liidu eesistumise ja ma usun, et lähtuvalt uuest lepingust saab meie koostöö eesistujaga olema hea ning eesistuja saavutab omale seatud eesmärgid. täiskogu päevakorras on meil ette nähtud ka kohtumine härra Zapateroga ning äh, siis me räägime ka trio eesistumisest. austatud parlamendisaadikud, edasi tahaksin ma edastada teile õnnesoovid eh, uueks aastaks, soovin teile kõike head ja edu kahe tuhande kümnendal aastal, olgu see kümnendik algus eh, tõesti lootussädemeks nii meile kui ka kodanikele. meil on uus aasta, uus leping ja uus ajajärk Euroopa Liidu jaoks Euroopa Parlamendil on eriline vastutus Euroopa Liidu tuleviku osas ja sellest me oleme kõik väga teadlikud. lugupeetud daamid ja härrad, nüüd jõuame päevakorra juurde. seitsmeteistkümnenda detsembri kaks tuhat üheksa protokoll on teile välja jagatud, samuti siis vastu võetud tekstid, kas teil on märkusi? ei ole, siis on protokoll käesolevaga kinnitatud ma annan teile teada, et proua Nik-.